pärast äh, selle arutelu lõppu. nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on Aserbaidžaani ja proua Lunatšek. aitäh. idapartnerluses on Aserbaidžaan kahjuks muutunud riigiks, mille inimõiguste olukord on kõige hullem, isegi Valgevene vabastas hiljuti kuus poliitilist vangi inimõigused peavad olema ja on Euroopa Liidu kolmandate riikidega suhete tuumaks ja me peame eh, toetama neid, eh, kes kaitsevad inimõigusi ja meil ei saa olla topeltstandardeid eh, ühegi riigiga. selles resolutsioonis kutsutakse üles kõikide poliitiliste vangide kohesele vabastamisele. samuti tervitatakse, et Aserbaidžaani võimud on võimaldanud meditsiinitöötajatel külastada mõningaid vange ja inimõiguste volinik samuti kritiseeris esmaspäeval eh, sõltumatute inimeste vangistamist ja kutsus üles nende vabastamisele. loodetavasti võimud loevad ka meie viimast lauset, eh, kutsutakse üles kinni pidama kõikidest inimõiguste eh, kohtuotsustest kuueteistkümnendast juunist kaks tuhat viisteist samuti kutsutakse üles lõpetama ka äh, sõjaline kohalolu Aserbaidžaani territooriumil. aitäh, härra Karim, palun. suur tänu. tahaksin kõigepealt tsiteerida vana, aga samas ka mitte nii vana kõnet Strasbourgis neliteist aastat tagasi. Aserbaidžaan on kindlasti valinud integratsiooni tee Euroopasse olles orienteeritud humanistlikele ja demokraatlikele väärtustele. Need on tõesti targad sõnad. Pesi-, president Haidar Alijevilt kaks tuhat üks, aga Euroopa Liidu Aserbaidžaani suhete lugu on lugu pettumustest, vastastikustest pettumustest ilmselt. me teame, et Aserbaidžaan ei ole rahul Äh, Mägi-Karabahhis äh, edusammude puudumise pärast äh, ja rahvusvaheline kogukond sageli eirab neid väljakutseid, millega riik on pidanud silmitsi seisma. ja ka sisepagulaste küsimus. Aserbaidžan me ei ole võib-olla olnud nii aktiivsed, kui oleks võinud olla selle konflikti lahendamisel ja endiselt inimesed kaotavad elu selles konfliktis aga see, et mõlemad on süüdi, ei tähenda, et olukord äh, oleks õige. praegu me näeme, et äh, lootust on asendanud äh, tugevad mured, pehmelt öeldes. Aserbaidžaani ja selle rahva suure sõbrana tahan öelda, et põhimõtteline seisukoht on väga lihtne, me tahame, et Aserbaidžaan tuleks tagasi Euroopa tuleviku teele, aitäh kallid kolleegid, palun pidage kinni oma kõneajast, sest äh, kui te kõik ületate kõneaega, siis äh, te võtate ära teistelt võimaluse sõna võtta vaba mikrofoni voorus ja hääletus peab algama kell kaksteist, nii et arvestage sellega aitäh, president. Äh, rahvapartei nimel tahaksin ma öelda kõigepealt, et meie oma resolutsioonis väljendasime muret selle üle, mis puudutab Leila ja Rifjunose terviseolukorda ning äh, me nõuame äh, nii kiiresti kui võimalik, et nad vabastatakse ja ähm, see Äh, vaikne diplomaatia, nagu seda nimetatakse, on juba natukene tulemusi andnud ja seetõttu me ei ole ka alla kirjutanud ühisresolutsioonile, sellepärast et me ei toeta roheliste strateegiat. nimelt, et äh, tulla siia täiskogule, ilma et asja arutatakse välisasjade komisjonis ja palutakse, et täiskogu langetaks otsuse äh, naabruspoliitika instrumentide kohta, selle kohta, kuidas eh, Euroopa Liidu institutsioonid peavad ümber käima president Alijeviga, eh, eh, sellepärast, et meil on vaja astuda olulisi samme selleks, et õiguste vallas ellu edasi liikuda ja roheliste strateegia seab selle ohtu ja seetõttu meie täna ühisresolutsiooni poole ei hääleta, sellepärast et see on lihtsalt radikalismi väljendus, mis ei anna mingeid häid tulemusi, härra Corrao eh bene un po' per caso un po' per coincidenza in questa sessione ci siamo ritrovati a parlare. suur aitäh. me juhtumisi räägime Valgevenest ja Aserbaidžaanist. parlament aga kohtleb kahte riiki erinevalt, kes geograafiliselt on samas piirkonnas. ja inimõiguste olukord on kohutav tõenäoliselt äh, on Aserbaidžaani olukord küll hullem võrreldes Valgevenega, aga äh, ühelt te nõuate sanktsioone, teisega tahate ajada äri, nagu härra Breida juba ütles Aserbaidžaan on oluline meile süsivesinike koha pealt ja kasutluses Venemaaga ja oluliseks peetakse äriajamist ja inimõiguste koha pealt äh, pigistatakse silm kinni. kui me räägime inimõigustest, siis äh, inimõigused peavad tulema enne äri ja ka Aserbaidžaanis. proua Veržia jah, äh, härra Pleeda ei, ei rääkis õigesti, et parlament mõistab juba korduvalt äh, hukka olukorra äh, Aserbaidžaanis näiteks kahe tuhande viieteistkümnendal aastatel. on inimõiguste olukord selles riigis oluliselt halvenenud ja Aserbaidžaaniga seovad meid partnerluslepingud ja Äh, aga kuna see protsess lepingutega on praegu peatunud, siis me tahame lihtsalt äh, tagada Aserbaidžaanile võimaluse osaleda mõnedes Euroopa Liidu projektides. aga härra Breda Äh, probleem äh, ei ole mitte selles, et siin äh, saalis sellel poolel istujad tahaksid olukorda kuidagi oma huvides ära kasutada. arvestades seda, millised on meie suhted Venemaaga, arvestades seda, millised on Afga-, Aserbaidžaani kütusevarud, see kõik selgitab, miks Aserbaidžaani suunal käivitada, käitutakse nii, nagu käitutakse. kuidas me saaksime taastada oma usaldusväärsuse ja kuidas ära hoida seda, et inimõigusi veel kord ohvriks ei tooda me peaksime eh, eh, selgitama selgelt, kes eh, saavad karistamatult selles riigis tegutseda, aitäh, proua Šaake. suur aitäh, president, volinik, kolleegid inimõiguste rikkumised on süstemaatiliselt kasvanud Aserbaidžaanis. ajakirjanikud Ihmailov, Leila Yunus ja tema abikaasa on vangi mõistetud ja on palju teisi poliitilisi vange, kodanikuühiskonna esindajad, opositsionäärid, ajakirjanikud on pidevalt silmitsi tagakiusamisega ja repressioonidega. ja need, kes kutsuvad äh, üles äh, diplomaatiale, pean ütlema, et Aseri valitsusel on olnud äh, piisavalt aega, et tagada inimõigustest kinnipidamine oma riigis ja täita kohustused, mis nad on endale võtnud. Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste rakendamine, OSCE raames võetud kohustuste rakendamine ja strateegilise idapartnerluse kohustused, ka need hõlmavad kõike inimõigustest kinnipidamist. meil ei ole tarvis järgmist Vene stsenaariumi Aserbaidžaanis ja seepärast peame nüüd välja ütlema oma seisukoha. milline on alternatiiv? inimõiguste äh, rikkumiste äh, hukkamõistmisele. jah, dialoog, äh, aga see peab olema tugeva sõnumiga ja seni me oleme näinud, et mis tahes vaiksemad jõupingutused ei ole tulemusi andnud. härra Weidenholzer, aitäh, me ei tegele Aserbaidžaaniga esimest korda, tegemist on alalise külalisega Aserbaidžaan tahaks äh, väga Euroopasse kuuluda. Äh, e, sellel aastal toimusid ka Euroopa olümpiamängud seal. Aserbaidžaanil on väga palju majandushuvisid ja majandushuvid on alati kahepoolsed. sellises olukorras on meil õigus ka küsida, kas Aserbaidžaan tõesti kavatseb ka õigusriigi põhimõttest kinni pidada, inimõigustest kinni pidada ja kas ta ka Euroopa Nõukogu liikmena ka tõesti Euroopa inimõiguste konventsioonile kavatseb alla kirjutada. on väga kurb ja šokeeriv see, et Aserbaidžaan kogu aeg vaatab mööda meie kõhklustest ja muredest, me ei saa sellega nõustuda, olukord on väga tõsine, me kuuleme kohe kindlasti veel ka uutest juhtumitest ja ma arvan, et me ei tohi siin inimõiguste olukorra Euroopa huvide pärast olukorda Aserbaidžaanis äh, unustada. aitäh, järgmisena proua Tunund Hohenstein, palun. president Alijevi riigis on praegu kaks korda nii palju poliitilisi vange kui Venemaal ja Valgevenes kokku ja nende kinnipidamistingimused äh, on ka ilmselgelt äh, kohutavad. Aserbaidžaani presidendil on põhimõtteliselt ükskõik inimõigustest ja rahvusvahelistest kohustustest ja on tarvis tugevat hukkamõistu meie poolt. ma mäletan veel vägagi hästi aegu, äh, mil meie elasime diktaatorluse all, kommunismi võimu all ja võitlesime nende valitsuste vastu sel ajal saime meie hulgaliselt toetust, äh, moraalset toetust sõnaliselt ja ka Euroopa Parlamendilt ja on kahetsusväärne, et minu fraktsioon ei ole alla kirjutanud sellele ühisresolutsioonile, sest inimõigused ei ole parteipoliitika küsimus. me peame üles näitama solidaarsust inimestega, kes kannatavad Aserbaidžaanis ja ma kutsun üles kolleege hääletama selle resolutsiooni poolt, aitäh! Äh, suur tänu,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 aitäh, härra president. aasta tagasi seisime me ka siin ja rääkisime sellest, kui õudne on see, et inimõiguste eest võitlejad, ajakirjanikud ja advokaadid äh, on õudse kohtlemise all Aserbaidžaanis. Leila Juunuse nimetasime me eelmisel aastal isegi Sahharovi auhinnakandidaadiks ja isegi kui Aserbaidžaan on meie Euroopa Liidu jaoks tähtsaks äh, partneriks, äh, ei jõudnud sellest kriitikast mitte midagi kohale. eelmisel suvel olin ma kohal, kui Leila Juunuse vastu vastu seda ähm, näiteprotsessi alustati, tal ei lastud isegi oma advokaatidega nõu pidada. mõlemal äh, Arif Yunusel ja Leila Yunusel on õudsed terviseprobleemid, Arif Yunus viidi isegi kiirabiautoga haiglasse, kõigi jaoks oli täiesti selge, et tegemist oli ainult absurdse protsessiga, mitte tõelise protsessiga. üle kuuekümneaastased haiged inimesed, kellele pannakse kaheksa ja kuue ja poole aastane äh, vanglakaristus on tegelikult surmamõistmine aga see on täiesti tavaline Aserbaidžaanis ja sellepärast on täiesti arusaadamatu see, et välisteenistus ja Euroopa Komisjon ei ole mitte midagi teinud ja ei ole tõstetanud neid õudseid juhtumeid äh, nüüd äh, pärast Leila Arifi süüdimõistmist kõigest nõuti nende vabastamist, äh, aga Indimala Alijev, Rassumujev ja proua Ismailova istuvad samamoodi täiesti süü-. Euroopa Parlament on täna väga selgelt öelnud, me kutsume Aseri ametivõime üles kõik poliitilised vangid koheselt vabastama väga tähtsaks osaks Euroopa Liidu naabruspoliitikas ongi see, et enama eest saab enam. mida rohkem demokraatlikke reforme läbi viiakse, seda rohkem saab Euroopa Liidu toetust. vastupidine peaks ka kehtima minu arvates, vähema eest vähem. me kutsume Aserbaidžaani üles oma kohustustest kinni pidama, sest ta on ka Euroopa Nõukogu liige ja kuni selle ajani minu fraktsioon leiab, et viisa keeld ja sanktsioonid peavad jääma püsima niikaua, kuni poliitilisi vange pole vabastatud. aitäh ja härra Vaigel, palun järgmisena. volinik, äh, president, inimõigust äh, ja õigusriigi põhimõttest äh, kinnipidamine riigis, millega meil on partnerlus ja millega meil on seetõttu lihtsam suhelda, on parlamendi pidev ülesanne täna me räägime jälle äh, järjekordsest äh, karmisõnalisest resolutsioonist ja täiesti põhjendatult. ma soovin, et sel resolutsioonil oleks äh, positiivne mõju, aga ma kardan, et seda ei saa olema. Aserbaidžaan on sageli kriitika ohvriks ja Baku leiab, et seda sagedamini kui näiteks naaberriik Armeenia, kus on Vene väed ja on okupeeritud Mägi-Karabah. Aserbaidžaan on äh, keerukas ja strateegiliselt oluline riik, see väärib äh, kriitikat, aga samas äh, tuleks seda kohelda ka põhjalikumalt ja tasakaalustatumalt Euroopa Parlamendi poolt, aitäh. Sebastian. Bon día, gracias señor presidente. Una vez más nos reunimos. suur aitäh, president äh järjekordselt räägime inimõiguste olukorrast Aserbaidžaanis. kaks tuhat üheksa äh, ütles parlament, et äh, Alijevi režiim trambib jalge alla inimõigused. Äh, sellest alates oleme näinud totalitaristlikke tendentse selles riigis ja see on murettekitav. mis on juhtunud vahepeal? härra Alijevi režiim ei tunnusta põhiõigusi ja lisaks sellele soovib ta destabiliseerida olukorda ka naaberriikides. pidevalt rünnakud toimuvad, äh, Mägi-Karabahhi küsimuses edasiminekut ei ole toimunud ja ei ole mingit abi Kaukasuse riiki, demokraatlikele riikidele. sel nädalal äh, oleme jällegi kuulnud ka korruptsiooniküsimustest äh, poliitikute hulgas, aga Euroopa Liit tundub ikkagi pidavat Aserbaidžaani partneriks. kuidas on see võimalik, idapartnerlus ja naaber, naabruspoliitika? Äh, kuidas see saab olla, kui riik ei austa meie põhimõtteid ja püüab neid hoopis hävitada? ajakirjanikud, aktivistid äh, on kinni peetud selles riigis ja vajavad kohe vabastamist. aitäh. Äh, poolteist minutit, härra Puannina. aitäh. ma püüan ajast kinni pidada, aga ma leian, et ma olen Aseri rahva ja Aserbaidžaani sõber. Äh, ma ei saa nõustuda sellega, mida siin praegu tehakse, seda kiireloomulist äh, resolutsiooni kasutatakse ära, keegi soovib äh, oma lippu lehvitada, aga ja öeldakse, et me tunneme muret Aserbaidžaani pärast ja et äh, see on kohutav, aga tegelikult äh, on need tühjad sõnad ja kõik need jäävad paberile, me räägime mõõdukast islamist, äh, Aserbaidžaanis on mõõdukas islam, seal austatakse naiste õigusi, te ütlete, et kellelgi ei ole õigusi, miks te ajate äri Hiinaga? surmanuhtlus, seitsesada inimest on hukatud, Nigeeria, seal on nafta, loomulikult jällegi äh, koheldakse Nigeeriat teistmoodi. aga sisuliselt ei saa olla erinevat mõõdupuud. praegu tundub, et meil on sada erinevat mõõdupuud rääkige normaalselt Aserbaidžaani ja tema rahvaga, mitte tühjade sõnade ja resolutsioonidega. tuleb tõsiselt arutada neid küsimusi, korralik välispoliitika. härra Kelly, palun. nõustun sada protsenti, et tuleb avaldada igasugust survet Aserbaidžaanile selleks, et nad peaksid kinni inimõigustest. ja seda puudutabki tänane ettepanek. aga seepärast on kahetsusväärne, et EPP leiab, et nad ei saa toetada seda resolutsiooni. me peame sellest tegema endale õppetunni, et me peame tegema kõik endast oleneva, et saaksime ühisresolutsiooni, millega kõik fraktsioonid liituvad. ettepanek, et me peaksime kohe, kohe äh, lõpetama läbirääkimised Aserbaidžaaniga, see ei ole mõttekas, sest kui seda teha ja kohaldada seda ka teistele maailma riikidele, siis me ei saaks mitte kellegagi läbirääkimisi pidada ja kui me võtame selle koos Iraaniga, siis näiteks Iraaniga meil ei oleks mingit tuumalepet praegu, kui me oleksime läbirääkimised katkestanud. nii et ma kardan, et me ei tohi minna liiga kaugele ja teha ühe riigiga asju, mida me teiste riikidega ei tee. me peame kohtlema kõiki võrdse mõõdupuuga. me tahame, et inimõigused taastataks Aserbaidžaanis, aga me saame kõike teha seda ainult koostöös aitäh, nüüd edasi vaba mikrofoni juurde, kolleeg Manescu. aitäh, Euroopa Liit ja Aserbaidžaan peavad ka tulevikus koostööd tegema, nii nagu seda on kinnitanud ka äh, president, kes Brüsselis käis. koostöö on hea mõlemale poolele, mitte ainult energiaküsimustes, nagu seda on siin juba mainitud, vaid ka inimõigustest kinnipidamise tagamiseks ja otse loomulikult valmistab äh, meile muret inimõiguste rikkumised Aserbaidžaanis ja me nõuame Aseri ametivõimudelt, et nad need juhtumid lahendaksid. peale selle tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et äh, Aserbaidžaan äh, kaugeneb äh, demokraatlikest väärtustest ja ei pea kinni rahvusvahelistest kokkulepetest, millele ta on alla kirjutanud. meie leiame aga, et dialoogi tuleks jätkata täpselt samamoodi nagu partnerlussuhteid, sest äh, see on see kurss, mille Euroopa Liit peaks valima ning me peaksime ning ma leian, et ei ole mõtet tõesti partnerlussuhteid katkestada, sest see ei oleks hea kummalegi poolele, aitäh! proua Vood. ei ole kohal. kolleeg Satovski, palun. president, daamid ja härrad, idapartnerlus on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, sest äh, sellega laiendatakse Euroopa Liidu mõju idapoolsetesse riikidesse ja suunatakse neid äh, liikuma Euroopa poole mõned leiavad, et äh, idapartnerlus on justkui koht äh, ja võimalus äh, teistele jutluse pidamiseks. ja loomulikult me tunneme muret selle pärast, mis Aserbaidžaanis toimub, aga me sellepärast ei tohiks võtta positsiooni, et hakkame neile jutlust pidama. kolleeg Jakovtšits. no nii näole, honorable Adžeja ei ole ka kohal. proua Seia. suur aitäh. juba mõne aasta jooksul on parlament teinud seitse resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Aserbaidžaanis. ja need ja need ja, ja Aserbaidžaani režiim püüab tappa vabadust ja demokraatiat, kõikides nendes on seda rõhutatud, nii et ei ole midagi müstilist selles, toimub ka pommitamine piirialadel Armeeniaga, Mägi-Karabahhis, mõni päev tagasi sai jälle üks naine haavata, aga meie teeme lihtsalt resolutsioone inimõiguste kohta. kahe tuhande üheksanda aasta resolutsioon on rakendamata, oleks äh, tarvis sanktsioone, et äh, tagataks tõeline demokraatia Aserbaidžaani rahvale, kes seda väärib äh, nii et selleks on tarvis kehtestada sanktsioonid, mitte teha tühje sõnu. aitäh, sõna härra Pospišil. aitäh, ma olen hoolikalt kuulanud seda arutelu, üks kolleegidest ütles, et mis kasu on resolutsioonidest, see ei muuda Aserbaidžaanis midagi. ma ei ole nõus, ma leian, et resolutsioon, millega mõistetakse hukka ebaõiglus Aserbaidžaanis, on täiesti mõttekas Aserbaidžaani opositsiooni jaoks on see märk meie toetusest, see on moraalne toetus. Hadidža Ismail, ajakirjanik, kes hiljuti mõisteti seitsmeks pooleks aastaks vangi täiesti ebaõiglase kohtumenetluse kaudu. Nende jaoks on väga oluline selge sõnum, et Euroopa Liit on nende taga ja nõuab inimõigustest kinnipidamist Aserbaidžaanis ja suur tänu, härra Tšerneski, palun. ei ole kohal. proua Mirva. EUn tulee kaikissa tilanteissa puolustaa ihmisoikeuksia. kõikides olukordades peaks Euroopa Liit äh, kaitsma inimõigusi ja ma nõustun sellele resolutsioonile alla kirjutanud rõhutanud ka, et inimõiguste olukord Aserbaidžaanis on kahetsusväärne, aga see resolutsioon äh, kutsub üles kehtestama sanktsioone, äh, naabruspoliitika külmutamist, äh, erinevate tingimuste seadmist, ma arvan, et tegemist on meetmetega, mis tuleb kõigepealt korralikult ette valmistada ja siis äh, tulla nendega täiskogule. ei saa lihtsalt äh, täiskogul seda deklareerida ja äh, suletud uste taga seda teha. selline resolutsioon peab olema korralikult ette valmistatud ja mm, selline puhtsõnaline resolutsioon ei anna meile tulemusi, mida me soovime. mõnedele võib-olla küll sellest piisab, aga me peame keskenduma inimõiguste sisulisele ja tegelikule kaitsmisele. suur aitäh! ka mina äh, sooviksin hukka mõista kõik äh, need juhtumid, millest me siin oleme rääkinud inimõigused äh, ei tohi olla kunagi erinevad väärtusega erinevates riikides. ma toetan seda resolutsiooni ja kutsun üles Euroopa Liitu ja selle organeid kaaluma, mil määral on võimalik Euroopa Liidus äh, teha siduvaid otsuseid äh, rahvusvaheliste institutsioonide raames, olgu selleks siis kas või Euroopa Nõukogu ja selle inimõiguste kohus. meie Itaalia kolleeg tõstatas küsimuse, et mida Aserbaidžaan sellest resolutsioonist arvab. on selge, et see resolutsioon ei pruugi anda mingit tulemust, aga me peame nõudma nendest õigustest kinnipidamist. järgmine kolleeg. aitäh juunikuus enne Euroopa olümpiamänge toimus Euroopa Parlamendis arutelu Aserbaidžaani, ütleb härra Marias. see oli poliitiliselt tähtis. nüüd toimub meil jällegi arutelu täiesti tasakaalust väljas resolutsiooni üle see on selge poliitilise suunitlusega, Euroopa Liit on, Euroopa Parlament on valinud täitsa vale kursi, me otsustasime, et parlamendivalimisi vaatlema me kedagi ei saada ja on näha, et riik on isoleeritud ning Euroopa Liidust aina kaugeneb ja kaugeneb. me peame aga mõtlema energiavarustuskindluse peale ning meil tuleb lihtsalt äh, vaadata ka täpselt, kellel on kasu sellest, et Aserbaidžaan niimoodi edasi areneb. meil tuleb ka mõelda kuhu ja kelle poole Aserbaidžaan pöördub. mina olen resolutsiooni vastu ja toetan ettepanekut hääletus edasi lükata. aitäh, järgmisena saab sõna volinik arutelu lõpetamiseks. aitäh, president. lugupeetud parlament, nagu te teate, on Aserbaidžaan oluline partner mitmetele Euroopa Liidu jaoks strateegilistelt olulistes valdkondades, sealhulgas energiajulgeoleku ja regionaalse stabiilsuse vallas. meie suhted on intensiivistunud viimastel aastatel idapartnerluse raames ning me tahaksime, et need suhted õitseksid ja areneksid ka edaspidi, tuginedes ühistele väärtustele ja huvidele aga on terve rida olulisi küsimusi meie suhetes, millega tuleb tegeleda avameelselt. Euroopa Liit jälgib väga tähelepanelikult inimõiguste olukorda Aserbaidžaanis. me oleme olnud tunnistajaks Leila ja Arif eh, Yunushi kohtuprotsessile ja paljudele teistele sarnastele kohtuprotsessidele. samuti järgisimegi kevadel Rasul Jafarovi, Indi Kamaliievi kohtuprotsesse. mõned nende, tegemist on inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanikega me oleme reageerinud nendele negatiivsetele arengutele, oleme pidanud kõnelusi kõige kõrgemal tasemel ning äh, jätkuvalt nõuame inimõiguste aktivistide vabastamist, vahistatud ajakirjanike vabastamist, nõuame õiglasi kohtuprotsesse. me loodame, et Aserbaidžaan täidab oma rahvusvahelisi kohu-, kohustusi, olles ÜRO, Euroopa Nõukogu ja OSCE liige. Äh, eriti tuleb täita kohustusi, mis puudutavad sõnavabadust, ja õigusriigi põhimõtete rakendamist, sõltumatut kohtusüsteemi ning õige juurdepääsu õiglasele äh, kohtupidamisele. Aserbaidžaani kohtusüsteem peab ta äh, are-, arenema äh, sõltumatuse suunas ja me leiame, et ainukene viis, kuidas Aserbaidžaan ta-, saab tagada oma pikaajalise stabiilsuse ja turvalisuse, on lubada kodanikel vabalt poliitilisi arutelusid pidada ja selleks peavad ajakirjanikud saama vabalt oma tööd teha. me loodame, et rakendatakse selles vallas rohkem meetmeid. ma mõistan, et Aserbaidžaani võimud uurivad aktiivselt Rassim Alijevi ajakirjaniku mõrva meie delegatsioon äh, teeb väga suurt tööd selleks, et edendada inimõigusi ja meil on väga head kontaktid kodanikeühiskonnaga Bakuus. meie rahaline abi on selles ettevõtmises oluline, sellepärast et see on suunatud ühiskonna kõige kaitsetumatele osadele ja aitab inimeste elujärge parandada. meie delegatsioon osutab konkreetset toetust ka äh, ohus olevatele inimõiguste kaitsjatele. me jätkuvalt kaitseme oma ühiseid väärtusi ja huve oma suhetes ja samuti kaitseme idapartnerlust eh, selleks, et eh, jätkusuutlikke tulemusi saavutada, peame tuginema dialoogile ning kasutama eh, intensiivselt diplomaatilisi kanaleid selleks, et meie suhted saaksid olla uuel alusel, et nende suhete täielikku potentsiaali ära kasutada algavad juba järgmisel nädalal Bakuuga kõnelused, see loob uusi võimalusi äh, kaasata Aserbaidžaani ka meie tulevasse poliitikasse, pidades kinni meie huvidest, väärtustest ja rahvusvahelistest kohustustest. Äh, me tahame äh, kaasata Aserbaidžaani konstruktiivselt ja kriitiliselt ja tahame teha koostööd selles protsessis teiega Äh, sest et me mõistame, et äh, kuigi kõigile parlamendiliikmetele võib-olla ei meeldi, et läbirääkimisi peetakse Aserbaidžaaniga praeguses olukorras, peame me kasutama seda uut võimalust selleks, et saavutada ka inimõiguste alaseid e-, eesmärke, sest see on oluliseks osaks meie laiemates suhetes. kui me jätame selle võimaluse kasutamata, siis ei lahenda neid probleeme, mis meil siin kõigil on, aitäh! aitäh, volinik! olen saanud seitse resolutsiooni eelnõu selle arutelu lõpuks, arutelu on lõppenud